me äh, läheme nüüd äh, järgmise raporti lühitutvustuse juurde. Tatjana Štanoga, Vitile Blinkevitšute töö ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomine tööturul. ja sõna saab äh, nüüd kumbki raportöör neljaks minutiks ja alustab proua Stanoga. suur tänu Äh, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, kallis volinik. Äh, ja teie ees on raport, kus me räägime, et me peame muutma ühiskonda, sest me oleme jõudnud olukorda, kus naine ja mehed on äh, võrdsed rahateenijad ja hooldajad. meil on vaja samme Euroopa tasandil, liikmesriikide tasandil. õigusloomelised meetmed tuleb ühendada mitteõigusloomeliste meetmetega, et äh, mehed ja naine saaksid paremini pere ja tööelu ühetada, äh, veeta aega paremini äh, oma pere ja sõpradega ja aega oleks eraldatud ka vaba ja puhkeaja veetmiseks. tööturul tuleb pakkuda paindlikke töömeetodeid, sellepärast tunnevad muret väga paljud inimesed iga päev. Euroopa Liit peab kiiresti vastu võtma töö ja pereelu eraelu ühistasakaalu soodustava poliitika praegune äh, olukord ühiskondades on äh, üha mitmekesisem ja mitmekesisem. oma raportis kutsume me komisjoni üles tegema õigusloomelisi ettepanekuid pere ning hooldajapuhkusega seoses. Äh, me tahaksime, et raseduse sunnitus, sünnituspuhkuse direktiiv vaadatakse üle, hooldajapuhkuse äh, direktiiv vaadatakse üle ja isapuhkuse direktiiv vaadatakse üles, üle. liikmesriike kutsutakse üles, et liikmesriigid pakuksid kättesaadavat äh, ja taskukohast hooldusteenust äh, laste jaoks, vanurite jaoks, puuetega inimeste jaoks ning haigete pereliikmete jaoks eraldi osa raportis on puha, pühendatud töö kvaliteedile kriisi ajal äh, on tekkinud äh, Euroopas töötavad vaesed, inimesed äh, töötavad, peavad töötama rohkem ja kauem, isegi mitmel töökohal, selleks et saada piisavat sissetulekut. seetõttu on oluline tagada piisav palk kõikide töötajate jaoks ning tagada töötajatele suunatud paindlikud, paindlik töökorraldus, et nii, et ei seaks ohku satuks ohtu ei naiste, naiste ega meeste era- ega tööelu ka pereelu, töö, turutingimused, mis soodustavad head tasakaalu, on võimalikult ainult siis, kui eh, elukvaliteeti toetatakse nii tööelus kui ka väljaspool. see tähendab seda, et inimestel peab olema piisavalt aega ka tööelust väljaspool isikliku arengu tagamiseks, ka vaba aja veetmiseks ning eh, ühiskondlike äh, äh, ebavõrdsuste kõrvaldamiseks. mõlemad raportöörid on väga rahul hääletuse tulemusega tööhõive sotsiaalkomisjonis ning naiste ja õiguste äh, ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis. meil on väga kahju sellepärast, et väga palju on esitatud osade kaupa hääletuse taotlusi, see teeb meile muret kõik äh, kolleegid on saanud üheteistkümne vabaühenduse võrgustiku pöördumised. Need organisatsioonid on teinud koostööd alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast selleks, et nii nagu nad kirjutavad, selleks, et suu-, suurendada teadlikkust äh, selle kohta, milliste igapäevaste väljakutsetega seisavad naised ja mehed silmitsi, püüdes töö ja eraelu ning pereelu ühitada. Need üksteist vabaühendust vabaühenduste võrgustikku äh, kutsuvad meid üles seda raportit toetama täiel määral, et selle äh, ühtsust mitte õõnestada. ja ma loodan, et äh, kolleegid ei jäta nende palvet kuulda võtmata. aitäh! ja nüüd saab sõna proua Blinkevitš-Juuta. suur tänu, proua juhataja! kõigepealt suur tänu minu äh, kaasraportöörile ja proua Štanokale ning äh, kõikidele teistele, kellega me koostööd tegime. see on äh, meie vastus komisjoni teekaardile otsustest, mis peaksid aitama paremini töö ja eraelu ühitada, iseäranis peredes, kus on lapsed ja äh, komisjon korraldas avaliku kuulamise ning äh, meie eesmärgiks oli kuulata ära ka, mida sotsiaalpartneritel on selle kohta öelda. teema on tähtis äh, ning seetõttu me tahaksime, et komisjon esitaks ka õigusloomelised ettepanekud selles küsimuses. tegemist on liikmesriikides väga tähtsa teemaga, sellepärast et see teema puudutab iga viimast kui ühte meie hulgast nõukogu võttis vastu oma järeldused soolise võrdõiguslikkuse kohta ning kutsus, ja nad kutsusid üles äh, selliste tingimuste vastuvõtmisele, mis aitaksid meestel ja naistel töö- ja pereelu ning eraelu paremini ühitada, see on meie ühiseks eesmärgiks, väga tore, et meil on selline ühine eesmärk. seetõttu kutsume üles komisjoni ka rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi kohta uut ambitsioonikat päeva te-, ettepanekut tegema. samu, sama puudutab äh, hooldajapuhkust nende pereliikmete jaoks, kes hooldavad äh, ho hooldust vajavaid pereliikmeid samuti on vaja neile piisavat hüvitust, kutsume komisjoni eh, ka ette vaatama üle isapuhkuse direktiiv ning tegema sellekohane ettepanek, et oleks tagatud vähemalt kahenädalane tasustatud puhkus, isapuhkus isadele. samuti eh, tuleks eh, tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkust pikendada vähemalt kuue kuule, kuni ja me naised, äh, kui me tahame, et naised töötaksid tööturul kauem, siis me peame äh, tagama selle, et nad saavad töö ja eraelu ühitada. oluline on kutsuda üles liikmesriike paremini koordineerima oma erinevaid puhkusevõimalusi. pidagem meeles äh, seda, et Euroopa vananeb kiiresti ning äh, peredel peaks olema rohkem aega, äh, mida veeta kodus. see aitaks ka iivet tõsta, sageli äh, naised otsustavad laste saamisest loobuda või täiendavate laste saamisest loobuda, kui nad näevad, et perehoolduskohustused ning töö ei ole ühitatavad. ja seetõttu on paljudes arenenud riikides iibega probleeme tööl tuleb tagada peresõbralik keskkond, tööandjad peaksid pakkuma paindlikke äh, töövõimalusi ning täiendavaid äh, tagatisi ning võimalusi äh, Äh, pere, lastega peredega, samuti meeste ja naiste võrdsus tuleb tagada. Äh, sageli arvatakse, et ainult naistel on probleeme eraelu ning tööelu äh, ühitamisega, seetõttu peaksime kasutama nii õiguslikke kui ka mitteõigusloomelisi meetmeid selle võrdsuse edendamiseks. samuti tuleb keskenduda lastehooldusele, päevahoiule Barcelona ees, Barcelona eesmärgid on siin äh, asjakohased. ei ole mitte ühtegi kõik, kõigile sobivat imelahendust, aga tuleb leida õige tasakaal kõikide inimeste jaoks selleks, et äh, tööalased, äh, eraelualased, perealased vajadused oleksid tagatud. kallid kolleegid, Äh, erinevate poliitiliste fraktsioonide kolleegid äh, loodetavasti mõistavad, kui tähtsa teemaga on tegemist. me peame saatma sõnumi meie kodanikele, et me ei äh, jää kurtideks nende appihüüetele ja loodetavasti toetate te meie ettepanekut hääletusel. suur tänu ja nüüd siis vaba mikrofoni voor ning proua Soidula saab esimesena sõna. suur tänu, proua juhataja kallid kolleegid, selle raporti eest, see raport ei ole oluline mitte, on oluline, et Euroopa Parlament räägiks negatiivsetest demograafilistest arengutest Euroopa Liidus, me peame vaatama, milliste meetmetega me suudaksime sellistele väljakutsetele vastu astuda. olen ka nõus sellega, et tuleb toonitada perepoliitika tähtsust ning pereelu ühitamise tingimuste parandamist. kutsuksin liikmesriike üles parandama perepoliitikat ning toetama hooldajaid peredes, äh, pakkuma piisavaid äh, lastehoiuvõimalusi ning äh, peresuhteid toetama. siis sellepärast, et see aitab tekitada usaldust peredes, mida peaksid pered pakkuma. Euroopa Parlament kutsub üles Euroopa Komisjoni toetama äh, ka teisi erinevaid äh, suhteid, mis peaksid asendama traditsioonilist peret. proua Ward. Um, I'd like to... ma tahan tänada kolleegi viljad kogu selle töö eest, mis ta on teinud selle teemaga, ma tean, see on kestnud mõnda aega. ülioluline on see, et see raport võtab selge seisukoha kasinusmeetmete vastu ja sotsiaalse ebavõrdlemise poolt on paraku tõsiasi, et naisi mõjutavad eriti ebatüüpilised töösuhted, tööaega, fikseerimata töölepingud ja igasugused kärped. valitsused peavad tegutsema hakkama näide, kuidas soolist võrdõiguslikkust ja sotsiaalset õiglust edendatakse Euroopa Liidus, see on üks hea näide selle kohta, kuidas me seisame oma põhiliste väärtuste eest. laboristist parlamendisaadikuna on vaja rääkida ka sellest, kui tähtsat tööd me teeme siin ja tähtis on ka, et meie valijad Ühendkuningriigis saaksid kasu sotsiaalkaitsest, mis on kirja pandud Euroopa Liidu õigusesse, ükskõik siis, kuidas läheb. härra Marias. ma tänan Need algatused, mis seni on tehtud, kas Euroopa Liidus või liikmesriikide tasandil selleks, et ühitada töö ja eraelu, paraku ei ole saavutanud eh, piisavalt tulemusi. me näeme, kuidas sugudevaheline lõhe tööturul aina süveneb ja töö ja eluelu on raske ühitada. sellel on mitmesugused põhjused naised aga jäävad endiselt raskesse olukorda. kakskümmend kaheksa protsenti on Kreeka naiste hulgas tööpuudus Kreekas ja nad kannatavad väga, on vaja meetmed, eh, et raskustest jagu saada ja kasinuspoliitika lõunapoolsetes liikmesriikides muudab olukorra ainult hullemaks väga ja ei ole sugugi abiks töö ja eraelu ühitamisel. ma tänan, ütleb härra Jakovtšitš. mulle meeldis, kuidas te reageerisite, kui ma jälle sõna palusin vaba mikrofoni voorus. tihtipeale ma teen seda, aga seekord ma tahaksin rääkida oma kogemustest. kakskümmend viis aastat olen olnud poliitik konservatiivses riigis Horvaatias ja äh, tõesti oleme üritanud luua soolise võrdõiguslikkuse jaoks pinda ja tingimusi äh, mitte ainult tööturul, vaid ka poliitikas Äh, ma olin aastaid partei liidriks ja üritasin alati tasakaalu mm, hoida ka partei poolt üles seatud kandidaatide nimekirjades, alati oli meil seal üks naine rohkem kui mees kandideerimas. ja sõnum, mis meil tuleb siit äh, raportis, on suurepärased sõnumid ja ma toetan neid kahel käel jah, teil on veel palju aega, et saaksite sõna võtta. suur tänu. aastakümneid uusliberaalne poliitika ja kasinuspoliitika on toonud toonud vaesuse ja ekspluateerimise ja kakskümmend viis miljonit vaest on meil ja üha süveneb vaesus, töötajate õigused on jalge alla tallatud, kollektiivsed lepingud, samuti palgad alanevad ja on dereguleeritud tööaeg, ebatüüpilised töösuhted valitsevad ja ka peretoetus, mida riik toetaks, on kahanenud. nüüd rasedus- ja sünnituspuhkus Mm, ei ole piisavalt toetatud. ja äh, olukord muutub üha halvemaks, tagaukse kaudu sokutatakse selliseid meetmeid, on vaja lõpetada. härra Hortason, kui teda ei ole, nii et sõna saab härra Sebastian palun, teil on sõna. Eh, eh, gracias, señora, señora presidenta. Poco, poco. ma tänan. jah, väga palju on juba ära öeldud, asi on üsna selge. töö ja eraelu tasakaalu viimine on oluline, aga et seda saavutada, on vaja otsustavaid meetmeid. Euroopa Komisjoni poliitika seni on kõrvale tõrjunud selle, milles meie siin kokku leppisime. nimelt üle-euroopaline raseduse sünnituspuhkus meil on vaja, et komisjon nüüd suuna muudaks, sest vastasel korral me ei suuda kunagi korralikult töö ja eraelu tasakaalu viia. ja see on peatähtis, et meil oleks sooline võrdõiguslikkus, nii nagu meie strateegia ette näeb ja see on kirjas ka kõigis meie aluslepingutes, meil on vaja poliitikat muuta. härra Poltšek. <clears throat> suur tänu mina näen ka positiivseid aspekte selles raportis, nimelt õigus puhkusele või tasakaalu leidmine eraelu ja tööelu vahel tööturul. aga raportis on ka mõned miinused. tööõigust juba kammitsevad äh, äh, väga jäigad sätted ja ma arvan, et Euroopa Liit ei peaks olema patroneeriv eh, töösuhetes ja ka kollektiivlepingutes. Euroopa Parlament ei tohiks muutuda ametiühinguks nende inimeste jaoks, kes on, tegutsevad tööturul, see on subsidiaarsuse teema. ma usun, et liikmesriigid on need, kes peavad olema siin aktiivsemad. Euh, suur tänu kui me räägime euroopa parlamendist kes peaks olema ka ametiühingute kaitsja siis äh, hoolimata sellest, et nii liikmesriikides kui Euroopas on ametiühinguid ja päris palju, otsustas Euroopa Komisjon aastal kaks tuhat kuusteist ikkagi vanemapuhkuse direktiivi läbi, äh, läbivaatamisest äh, ähm, loobuda öeldes, et töö ja eraelu saab ühildada ka teisiti. aga täna peame me vägagi tänama neid kahte kaasraportööri, kes on ikkagi selle raporti koostanud ja see raport on väga heas tasakaalus ja väga kaasaegne. siin räägitakse sellest, et me peaksime mõtlema mitte ainult vanemapuhkusele, vaid ka eraldi emapuhkusele ja isapuhkusele, kõikidele puhkustele, mis seonduvad laste ja sünniga, sest need ei ole piisavalt kaasaegsed. siin räägitakse äh, tagatisest laste jaoks neile, kelle kodune olukord ei ole hea, siin räägitakse ka vaestest lastest, nendest, kes elavad vaesuses ja räägitakse sellest, et tegelikult peaks olema eh, need põhiõigused kirjutatud eh, sotsiaalõiguste sambasse, nii et eh, tegemist on väga kaasaegse raportiga ja ma tänan mõlemat kaasraportööri, aitäh! suur aitäh! Euroopa ees seisavad väga suured demograafilised muutused. meie keskmine oodatav eluiga on tõusnud, aga lapsi sünnib vähem ning äh, sünnitajate vanus kasvab samuti järjest. meie ühiskonnas on uued, uut tüüpi suhted ja lisaks on meil ka rändekriis. lisaks äh, majandus lisaks veel majandus- ja finantskriis, mis on kaasa toonud selle, et vähem rahastatakse neid poliitikaid, mille abil oleks võimalik töö ja eraelu ühildada seetõttu on vaja paremat koostööd komisjoni ja liikmesriikide vahel, et meil oleks võimalik äh, rakendada positiivseid poliitikaid ning et me saaksime äh, toetada erinevaid demokraatlikke algatusi. me peaksime tegelikult aitama ka vanavanemaid ja looma äh, tugevamad sotsiaalkaitse ja sotsiaaltagatiste süsteemid. ma tänan raportööre selle raporti eest, sest siin on käsitletud mitmeid väga tähtsaid teemasid mis aitavad töö ja pereelu ühildada. suur tänu! suur tänu, äh, proua juhataja! ma tahaksin omalt poolt öelda, et töö ja pereelu ühildamine on raskem kui iialgi varem. noortel inimestel on vaja töötada mitmel töökohal, et nad saaksid üldse peret üleval pidada töötajad peavad tihti tegema pikki ületunde ning töötingimused on järjest stressirohkemad. ma olen töötanud personaliga, olen töötanud personalitöötajana ja tihti ütlevad inimesed, et neil ei olegi mingit aega eraelu elamiseks selleks, et töötajaid kaitsta, peame neid eh, kaitsma mitmete faktorite eest, mida tööandjad tihti kasutavad, selleks, et survestada töötajat ka tema eraelus. meil on vaja Euroopa õigusloomet, mis annaks suurema paindlikkuse just nimelt pereelu ja tasakaalustatud pereelu jaoks. meil on vaja mehhanisme, mille abil võidelda nende meetmetega, mida tööandjad tihti kasutavad. Euroopa Komisjon peab meile andma ambitsioonika ettepaneku selleks, et oleks võimalik äh, pereelu tasakaalustada, sest see viib ka paremate töötulemusteni, aitäh! aitäh! sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud äh, ning sõna saab komisjon, härra Stiljanides. lugupeetud kolleegid, proua juhataja kõigepealt äh, tänan ma teid äh, Maria Tysoni nimel, oma hea kolleegi nimel ja eraldi soovin ma tänada kahte kaasraportööri, proua Stanogat ja äh, proua Blinkevitšutet. komisjon on nõus suures osas teie analüüsi ja teie järeldustega me leiame samuti, et vanemaks olemine ja ka kellegi hooldamine ei ole enam ainult naiste ülesanne. kedagi hooldada, kellegi eest hoolitseda tähendab lihtsalt inimeseks olemist ning iga inimene on suuteline hoolitsema ja hooldama. peale selle tahavad peaaegu kõik veeta rohkem aega oma perega, aga see ei ole nende jaoks võimalik või neile koguni öeldakse, et nad ei peaks seda tegema. komisjon aga usub, et kui naine tahab olla tööturul aktiivsem, sest äh, tal on näiteks väga kõrge haridus, siis peaks tal olema võimalik tööturul ka aktiivselt osaleda. see peaks olema võimalik isegi siis, kui ta saab lapsed või kui tema sugulased jäävad vanaks või haigestuvad sama kehtib töötava ema kohta, kes tahaks olla rohkem kodus, selleks et veeta aega oma väikeste lastega või hoolitseda sugulaste eest. see raport tuleb väga õigel hetkel. sellega toetatakse meie algatust tasakaalustada töö ja pereelu, mis on eriti oluline töötavate lapsevanemate ja hooldajate jaoks ning äh, naiste õiguste ja töökomisjon Euroopa Parlamendis on teinud väga olulist tööd selleks, et pakkuda välja huvitavaid lahendusi. komisjoni eesmärgiks on nüüd pakkuda terviklikumat lähenemisviisi, mille abil oleks võimalik töö- ja pereelu tasakaal saavutada. meil on olemas Euroopa Liidu õiguslik raamistik ning on olemas ka mitmeid poliitilisi vahendeid, näiteks poliitilised juhised benchmarkingu süsteem ja ka järelevalve, kuid sellest ei piisa. nii õiguslikud instrumendid kui poliitilised suunised tuleb kaasajastada. esiteks on vaja aidata nii meestel kui naistel saavutada oma täielik potentsiaal tööturul. teiseks on vaja neid toetada ka õpingute käigus, et neil üldse oleksid oskused, mida tööturul vaja, kolmandaks on vaja võidelda diskrimineerimisega ning neljandaks on vaja vähendada soopõhist äh, vaesuse riski ja ka sugudevahelist ebavõrdsust. meil on vaja kõikehõlmavat paketti, kus oleksid nii õigusloomelised kui äh, mitteõiguslikud elemendid ja mis aitaksid nii äh, töötavate vanematega perekondi kui ähm, ettevõtlussektorit ja seda alates sellest, kui perekonda sünnib laps, kuni selleni, kui see laps suureks kasvab. kogu selle aja jaoks on vaja tagada, et oleks olemas sobiv taristu, lasteaiad ja koolid ning et inimestel oleks reaalselt olemas üldse mingisugune valikuvõimalus me ei tohi samal ajal unustada aga ka seda, et paljud inimesed peavad hoolitsema abi vajava lähedase eest, olgu ta siis äh, haige või eakas, ja paljudele isikutele langeb nii noorema kui vanema põlvkonna eest hoolitsemise koormus. see tähendab seda, et meil on vaja lahendusi, mille abil neid probleeme kuidagi seljatada. me oleme jõudmas teise konsultatsioonivooru sotsiaalsete partneritega ja loodame, et meil õnnestub jõuda Euroopa Liidu uue õigusloomeni. me oleme läbi viinud ka laiaulatusliku konsultatsiooniringi, mis lõppes veebruaris kaks tuhat kuusteist. eksperdid ja võtmetähtsusega partnerid rääkisid sellest, kui olulised on mitteõiguslikud meetmed ning et Euroopa Liit peab neid ka rakendama. sellised meetmed on näiteks äh, poliitilised juhised, Euroopa raha parem kasutamine, kaasavad tegevused ja, ja muu, milles löövad aktiivselt kaasa ka sotsiaalsed partnerid. Euroopa Komisjon äh, kavatseb selles protsessis samuti osaleda lisaks sellele otsustasid sotsiaalpartnerid, et nad ei alusta läbirääkimisi. ja Euroopa Komisjon omalt poolt vaatab, milliseid meetmeid on võimalik kasutada selleks, et me jõuaksime kõikehõlmava õigusloomelise raamistikuni. Te olete ka meie töökavas näinud, kui pühendunud me sellele teemale oleme ja meil on väga hea meel, et teiegi meie püüdlusi toetate. me võidame need väljakutsed ühiselt, meie mehed ja naised, kes me üle Euroopa koos töötame, aitäh! arutelu on lõppenud, hääletamine leiab aset homme. ja nüüd äh, päevakorrapunktis, järgmiseks päevakorrapunktiks on üheminutilised sõnavõtud äh, kodukorra artikli sada kuuskümmend kolm järgi. ja kõigepealt äh, alustame siis härra Rolaniga